Now, um, we would start by submitting uh, the agenda to your approval. kõigepealt, kui kinnitame päevakorra, kas päevakorra kohta on kellelgi midagi öelda? ei ole, siis on see kinnitatud. kas äh, teil on midagi öelda üheteistkümnenda, kaheteistkümnenda jaanuari koosolekute protokollide kohta? ei ole siis on ka need kinnitatud. nüüd lähme järgmise, esimese päevakorrapunkti juurde ja ma annan sõna härra Kukanile, et ta esitaks meile kokkuvõtted delegatsiooni visiidist Bosnia-Hertsegoviinasse, palun. Thank you very much, Mr Chairman, dear colleagues. tänu, härra esimees, kallid kolleegid. kaheteistkümnendal parlamentidevahelisel kohtumisel Euroopa Parlamendi Äh, äh, kohtumisel meie kolleegidega Bosnia-Hertsegoviinast kõik äh, küsimused, mis puudutasid selle riigi tulevikku, tulid kõne alla. arutelud olid vast-, vahel vastuolulised, kuid avameelsed ja väga sõbralikud. Bosnia-Hertsegoviina lähenemisest Euroopa Liidule, selle kohta öeldi, et Eh, riik on märkimisväärselt maha jäänud teistest piirkonna riikidest. eduraportid kahe tuhande seitsmendast, kahe tuhande kaheksandast, üheksandast aastast rõhutasid, et kriteeriumite täitmisel on edusammud väga aeglased. me rõhutasime seda korduvalt, kuid me ei näinud oma vastaskõnelejatelt eriti entusiastlikku reaktsiooni selle peale. rõhutasime ka vajadust põhiseaduslik reform läbi viia, mis looks toimiva institutsionaalse süsteemi ja koostöö erinevate institutsioonide vahel. põhiseaduslikku reformi räägiti, reformist räägiti ka inimõiguste kohtusega, eh, kohtuotsusega detsembrist. Seidi Ditšidi juhtumi puhul. samuti rääkisime eh, pidevalt, rääkisime korduvalt sellest, et, eh, et väga raske on neil äh, kes ei kuulu ähm, kolme suuremasse etnilise rühmitusse, äh, kandideerida kas presidendiks või parlamendiliikmeks. tähtaeg põhiseaduslike muudatuste läbiviimiseks lõhestavad äh, poliitiku, poliitikamaailma äh, Bosnia-Hertsegoviinas ja mõned arvasid, et selleks võib minna mõningad, mõned nädalad või kuud, teised ütlesid, et see on väga ebatõenäoline, ilmselt läheb selleks kauem aega, võttes arvesse, et valimised toimuvad äh, õige varsti, ilmselt selle aasta kolmandal oktoobril. rõhutati ka seda, et äh, oluline on läbi, oleks läbi viia need muudatused enne äh, valimisi äh, mis puudutab aga viisasüsteemi lihtsustamist, siis me liht-, rõhutasime, et Bosnia-Hertsegoviina on teinud kõik selleks, et tingimused täita. oma külaskäigul Sarajevosse toimus ka komisjoni hindamisdelegatsiooni külaskäik, eelnevad delegatsioonid olid andnud protsessile väga positiivsele Eh, positiivse hinnangu. igatahes on selge see, et kui kõik koos midagi soovivad, siis on sa-, võimalik see sa-, soovitud saavutada. see kehtib ka muude valdkondade kohta. viisasüsteemi lihtsustamine on väga suurt tähelepanu pälvinud selles riigis ning eh, see eh, oli kõne all ka vabaühendustega kohtumisel, kes rääk-, rääkisid äh, oma tõsistest äh, vajadusest äh, lisasüsteemi lihtsustada enne valimisi, sest väga paljud poliitilised parteid võiks seda kasutada või halvasti ära kasutada endale sobivatel asjaoludel. samuti rääkisime me, rääkisime ka süüdimõistetud isikute kinnipidamisest praeguse kriisi ajal on Bosnia-Hertsegoviina majandusprobleemid silmaga nähtavad. samas on selge aga see, et see on ka seotud olulisemate ma-, majandusreformide puudumisega. me soovitasime Bosnia-Hertsegoviina võimuesindajatel täita Rahvusvahelise Valuutafondi poolt esitatud nõudmised. samuti ütlesime, et Eh, nad peavad eh, oma statistikasüsteemi korda panema ja eh, korraliku valimisnimekirjad koostama. kahe tuhande üheteistkümnes aasta võib osutuda väheedukaks nende Euroopa perspektiiviga seoses. see majanduskriis võib ühtlasi tek-, raskendada majanduspoliitiliste probleemide lahendamist. me oleme selgelt välja öelnud, et natsionaal-, listlik retoorika, mis on üsnagi tavaline Bosnia-Hertsegoviina poliitikute kõnedes, ei ole aktsepteeritav ja ei lähe kokku Euroopa väärtustega. me mõistsime sügavalt hukka ehm, Bosnia-Hertsegoviina suveräänsuse küsimärgi alla seadmise ja eh, leidsime, et mis puudutab valimisi sel aastal, siis me leiame, et äh, poliitilised parteid peaksid käituma vastutustundlikult ja mitte kasutama olukorda ära äh, natsionalistlike tunnete õhutamiseks. samuti ei tohi väita, et ei ole võimalik midagi ära teha ja et tuleb ära oodata valimiste tulemused. Bosnia-Hertsegoviina delegatsioon oli üsnagi eriarvamustel kui oli, tuli juttu kuritegevusest selles riigis. see tuli esile ka ühisavalduse koostamisel, kus Doodiksi äh, partei esindaja soovis, et kõik, äh, soovis, et kõik, et kõik äh, vihjed et kõik vihjed HR-EUSR-i äh, e kohta jääks välja. loodetavasti see dialoog meie vahel jätkub tulevikus ja äh, kui tegevus ei äh, aktiveeru, siis on äh, lähemas tulevikus tulevi-, tulemusi raske saavutada. sellega seoses on vaja kasutada ära kõik võimalused, erinevaid kong-, kongressid, konverentsid ja muu, et kutsuda üles Bosnia-Hertsegoviina poliitikuid eh, õigemini öelda neile, et Euroopa Parlament toetab nende Euroopa tulevikku, kuid nemad on just need, kelle käes on võti tulemuste saavutamiseks, kriteeriumite täitmiseks, eh, seda täiel määral ilma igasuguste järeleandmisteta. meie delegatsioon näitas üles eh, selget ühtsust ja andis selle sõnumi selgelt edasi, see on minu poolt kõik. Well, thank you very much. Now, Mrs. aitäh, sõna saab proua Pakk. aitäh. tahaksin lisada kuuldule paar asja. Sarajevo kohtumine näitas meile, et parlamendi kolleegide jaoks ei ole tegelikult midagi muutunud. keegi ei tee mingeid järeleandmisi, keegi ei mõtle mingile uuele korrale või äh, sellele, kuidas meetmeid tugevdada. tegelikult seisavad meie ees rasked ajad ja kõiki neid loetletud probleeme ei saa lahendada järgmise valimise jaoks. ning äh, kas viisa liberaliseerimise nõuded täidetakse enne valimisi, see ei olegi oluline, sest olemasolevatele parteidele puudub ju alternatiiv, kuid olemasolevad parteid ise küll ei kavatse võtta samme selleks, et teha ühiseid jõupingutusi. Nad ei ole suutnud esitada ka mingeid omapoolseid mõtteid nii et see, mida meie peame kompromissiks, seda ei ole olemas. me vestlesime ka peaministriga, kes on suurepärane müügimees. aga peale selle ei tee ta midagi. aga selles just asi ongi näiteks ähm, agentuuri direktoreid ei ole ametikohtadele määratud ja kuni seda ei tehta, seni ei saa äh, agentuur ka oma funktsioone täita ma arvan, et me peame oma nõudmistes Euroopa Liidu poolel olema palju ähm, nõudlikumad. aasta tagasi käis minu juures üks äh, esindaja Bosnia ja Hertsegoviinast, kes Bosniast ja Hertsegoviinast, kes siis ütles, et äh, rahvusvaheline üldsus räägib äh, alati teistest parteidest, kuid tegelikku ähm, sõltumatust ei ole, opositsioon ei ole sõltumatu ning äh, just seetõttu lähebki kõik vanaviisi, kõik teevad seda, mida nad on alati teinud. kõik, kes on selles regioonis käinud alates aastast tuhat üheksasada üheksakümmend üks või seal midagi teinud, äh, on äh, pidanud saama pettumuse osaliseks, sest mille iganes räägitakse mõnest teravamast teemast, näiteks viisadest Äh, siis midagi ei muutu, ehkki oleks ju võimalik äh, saavutada edu. ning seetõttu peab Euroopa Liit olema läbirääkimistel valitsusega palju äh, nõudlikum ning samuti palju nõudlikum uue valitsuse suhtes ja me peame poliitilistele parteidele selgitama, et põhiseaduse reformi ei ole võimalik sellistel tingimustel läbi viia. Need, kes ei ole serblased, bosnialased või horvaadid, neid nimetatakse teisteks või ülejäänuteks. selline sõnastus tuleks põhiseadusest välja võtta seda ja, ja asendada millegi muuga, kuidas mõista neid teisi. kõik äh, asjad on jagatud kolme rühma vahel ja siis on veel neljas rühm, kes on teised, aga kes on teised? on näiteks äh, tuhandeid äh, segaabielusid, kust sünnivad ka lapsed, kes ei suuda enda rahvuslikku äh, või etnilist kuuluvust määratleda. Nad on selle riigi kodanikud, neid ei saa klassifitseerida lihtsalt teisteks inimesteks või ülejäänuteks. see on väga tõsine probleem ja me peame äh, proua Ashtonil ja ka volinik Füüleril Füülel paluma äh, seda olukorda klaarida, sest äh, see on vastuvõetamatu. jah, kahtlemata komisjon võtab seda arutada ning ka nõukogu tänan, ma osalesin selle delegatsiooni töös, ma tahaksin tänada härra Kukanit selle eest, et et ta selle töö hästi tegi, olukord Bosnia-Hertsegoonias on väga keeruline. puudub poliitiline tahe poliitiliste jõudude poolt, et äh, liikuda edasi sellise riigi äh, suunas, äh, mille aluseks peaks olema, peaksid olema Daytoni lepingud nendest piisas ähm, äh, rahu sõlmimiseks, kuid äh, riigi ülesehituseks Bosnias sellest ei piisa. põhiseadusreform on väga tõsine probleem, seda ei ole võimalik teha enne valimisi. ning äh, kuus kuni seitse protsenti elanikkonnast ei saa neist seal osaleda ja seda küsimust ei soovi poliitilised parteid ka lahendada samuti on väga suur lõhe kodanikuühenduste ja poliitikute vahel. kohtusime näiteks eh, vabaühenduste esindajatega, kes palusid meie käest, et me, me eh, blokeeriks eh, oktoobris, enne oktoobris toimuvaid valimisi liisasüsteemide lõhtsustamist. see tundub absurdne, et üks vabaühendus selliseid asju võib küsida, kuid nad leiavad, et see on vajalik. nii et Euroopa Parlament ja Euroopa par-, Liit peavad väga palju ära teha, kuid eelkõige peavad väga, kõige rohkem ära tegema poliitilised pardid Bosnia-Hertsegoviinas, kes eh, peavad eh, toetama ja õhutama protsesse, et eh, põhiseaduslik reform läbi viidakse, toimuks tegelik demokraatlik protsess, et toimiv riik üles ehitada, mis ei oleks lõhestatud erinevate etniliste rühmide vahel, vaid mis oleks Bosnia kõikide jaoks. Thank you very much uh,. Mrs Uland. suur aitäh. omalt poolt ka paar sõna, sest veebruari alguses toimus ALDE fraktsiooni missioon Bosnia-Hertsegoviinasse. me käisime Banja-Lukas ja Sarajevos. ja meil oli oma missiooni käigus võimalik külastada kõiki suuremaid poliitilisi jõudusid ja lisaks kohtuda ka kodanikuühiskonna esindajatega. minu meelest ja ka minu uskumuste kohaselt oli üheksakümne viiendal aastal saavutatud kokkulepe väga hea kuid äh, me peame tänasel päeval olema pragmaatilised ja peame selle leppe uuesti üle vaatama. on ju selge, et äh, selles riigis ei ole poliitiline vastutus mitte poliitiliste jõudude käes, vaid pigem rahvusvahelise üldsuse käes ja ma olen kindel, et selline Äh, suhtumine tähendab seda, et äh, reforme tegelikult ei saa läbi viia. ma loodan, et äh, ülejäänud protsess ei saa olenema sellest, millises poliitilises nurgas nii-öelda keegi istub. praegu puudub kohalikul tasandil poliitiline vastutus ja kuni see, kuni see puudub võivad äh, kõik kohalikud poliitilised jõud äh, minna kõrge esindaja äh, juurde ja temalt paluda mingisuguseid ideid ja mitte ise mitte midagi teha. nii et kui te tahate, et Bosnia-Hertsegoviina tuleks Euroopale lähemale, siis oleks tegelikult mõistlik kõrge esindaja funktsioonid kaotada Ähm, ja mm, julgeoleku mm, küsimusi tuleks kaaluda, tuleks kaaluda väga tõsiselt äh, mm, paljudes äh, kohtumistes on ju välja tulnud, et äh, julgeoleku probleemid on, on tõsised ning seetõttu tuleks seda lahendada ja mis puudutab kodanikuühiskonna lõhestumist siis äh, see on äh, Daytoni protsessi negatiivne tulemus, sest sellega lõi rahvusvaheline üldsus äh, olukorra, kus üldse sai võimalikuks inimeste ja inimrühmade selline lõhestumine. mõned inimesed, mõned kodanikud ei osale iialgi poliitilises elus, sest seda ei lubata neile. ning osaliselt on süüdi ka Strasbourgi kohtu otsus. nüüd äh, kulub aega äh, leppimiseks. ja ennekõike oleme me mures oma delegatsioonis äh, sellepärast, et noored inimesed, nooremad põlvkonnad on nii lõhestunud. inimesed käivad erinevates koolides, ei suhtle omavahel ja pikemas perspektiivis tähendab see seda, et kui olukord jätkub ja rahvusvaheline üldsus nii-öelda kaasa aitab, ja kui sellele äh, kaasa aitab ka kõrge esindaja kohalolek, siis äh, see riik ei saa äh, minna edasi, vaid ainult tagasi ja viisaliberalisatsioon viisaprogrammi lihtsustamine on loomulik protsess, mida see riik väärib, loomulikult nad peavad täitma ka omapoolseid kohustusi, kuid meie, kuid meie siin peaksime e, omalt poolt panustama sellesse, et tõesti see lihtsustamine saavutada, aitäh. aitäh, proua Poskut. Thank you, chair. suur aitäh suur aitäh ka härra Kuukanile tema suurepärase sissejuhatuse eest. ja mul on küsimus. sest proua Pakk ütles küll omalt poolt väga selgelt, et poliitiliste parteide olukord on praegu raske. kui meil oli härra Enskoga kohtumine, siis tema ütles meile et on loodud uus partei, mille lõi Oscari võitnud filmirežissöör ja mida nimetatakse meie parteiks ja kuhu püütakse koondada kõiki erinevate ähm, erinevate, eri, kõiki erinevaid esindajaid, ka neid, kes on sündinud segaabieludest ja selle partei üks põhilisi eesmärke on liikuda eemale natsionalismist. ma tahaksin härra Kuganist, Kuganilt küsida, kas te kohtusite ka selle uue partei esindajatega ja mis teie arvates on väljavaated äh, et see partei võiks äh, valimistel äh, saavutada edu. aitäh! aitäh ja härra Lunatšik. proua Lunatšik. suur aitäh! rahvapartei äh, fraktsiooni nimel käis missioonil äh, Mary Kellins, kes aga täna siin viibida ei saa ning äh, mina tahaksin rääkida sellest, millele juba viitasid proua Pakk ja teised kolleegid. ehk siis sellele, kui raske on olukord põhiseaduse vallas. ma saan toetada neid, kõiki neid kommentaare, mida on tänaseni esitatud ka siin Euroopa Parlamendis me peame äh, rohkem äh, survet avaldama ja peame toetama äh, volinik Füület ning samuti kõrget esindajat Ashtonit, sest Euroopa Liidu jaoks muutub olukord paremaks siis, kui põhiseaduse reform on, on läbi viidud. praegu on olukord selline, et see ei saa jätkuda ja me tahaksime omalt poolt ähm, avaldada täielikku toetust põhiseaduse reformile, sest ainult siis saab see riik ähm, nii-öelda edasi areneda. ja proua Pooskut juba äh, esitas küsimusi, millele ka meie fraktsioon on mõeldud, nii et me loodame, et härra Kugan neile vastab. härra Kugan, teile vastuseks sõna. suur aitäh, suur aitäh kõigile kolleegidele, kes äh, tegid äh, omapoolseid tähelepanekuid ma kahtlemata nõustun sellega, mida ütles äh, proua Pakk ja mida rõhutas äh, proua Lunatšek. meil ei ole tõesti mingit muud võimalust, äh, kui jätkata dialoogi, teha seda jõulisemalt pärast uue valitsuse ametisse asumist, mis järgneb valimistele, kuid ähm, stabiilsem Lääne-Balkan, kus oleks ka stabiilsem Bosnia-Hertsegoviina, on midagi sellist, mis tuleb kasuks Euroopa Liidule, sest see muudab äh, ka Euroopa Liidu tulevikus äh, stabiilsemaks, kui ta oleks muidu. ning äh, seetõttu peame me kindlasti ka tulevikus alal hoidma dialoogi. mis puudutab Kristina Ojulandi sõnavõttu Daytoni kohta, siis ma arvan, et me peaksime sellele tõesti tõsiselt mõtlema. oma diskussiooni käigus oleme me kuulnud mitmetelt poliitikutelt ja ka vabaühendustelt, et rahvusvaheline üldsus sundis neile Daytoni leppe peale ning üheksakümne viiendal aastal see sobis, kuid praegu oleme me jõudnud teise olukorda. Äh, nüüd on, nüüd räägime me millestki, mis on tulnud nii-öelda riigi seest ja mille äh, muutmist rahvusvaheline üldsus nõuab ning see on hoopis teine asi. tõepoolest, äh, ajad on hoopis teistsugused, kui nad olid siis kui Daytoni lepe äh, allkirjastati ja loomulikult on vaja mõelda sellele, milline on äh, rakendustöö tulevikus. Äh, viis pluss kaks tingimused HRU, SR, HRU, SR ja kõik muu. tõepoolest, sellele tuleb mõelda. proua Poskult rääkis uuest parteist meie parteist. me ei ole nendega kohtunud, sest nendega kohtumine ei olnud osa meie tööprogrammist. aga mis puudutab seda, kui hästi võiks neil minna valimistel, siis äh, väga, äh, väga raske on kahjuks olla äh, prohvet poliitilisel areenil, aga ma võin öelda, et praeguseni paistab küll et neil ei ole erilist äh, väljavaadet äh, poliitilist elu selles riigis äh, väga palju mõjutada. kuid eks elu näitab. härra esimees, minu poolt on kõik. ma arvan, et ma vastasin kõigile küsimustele ja tänan veel kord neid, kes neid küsimusi esitasid ja sõna võtsid. ja tänan ka delegatsiooni, kes tegi väga head tööd, aitäh! suur aitäh, aga proua Pakk on soovinud uuesti sõna täpsustuseks. jah, mina olen Bosnia küsimuse raportöör ja seetõttu ma tunnen, et ma pean siiski veel kord sõna võtma. me peame aru saama, et Daytoni lepe on olnud selle riigi töö aluseks, kuid seda lepet saab ju muuta seda ei pea tegema meie, seda peaksid tegema kohal olevad poliitilised parteid. ja meie ei peaks neid kuidagi takistama. me peaksime neid pigem veenma, et neil on olemas riik, mida on võimalik juhtida. meie ei peaks neile midagi peale suruma. Daytoni lepe oli võimalus äh, sõja lõpetamiseks, kuid tegelikult on äh, sellel riigil olnud ju võimalik sestpeale ka Daytoni lepet läbi rääkida, seda, äh, neid tingimusi muuta, neil on puudunud piisav poliitiline tahe ma olen igati selle poolt, et oleks kõrge esindaja. Äh, ma olen igati selle poolt, et ka rahvusvahelisel tasandil midagi teha saaks, kuid praegu puuduvad meil sobivad eeltingimused. ei ole äh, ühiseid passe ähm, või ähm, äh, auto numbrimärke või isegi lipu või välisministrit. ja kui poleks olnud ka kõrget esindajat, siis isegi poliitikud ise poleks saanud seda läbi suruda ning just sellepärast ongi kõrge esindaja amet nii tähtis ning kõrge esindaja tegelikult tahaks, tahaks loobuda. aga kuidas on see võimalik, see sõltub ju ka nendest poliitikutest, kes koha peal töötavad. kõrge esindaja loobumine tähendaks seda, et tuleb täita teatud tingimused, neid ei ole täidetud. Te ütlete, et Äh, meile on öeldud, et äh, on vaja ähm, teejuhti, roadmap'i, selleks, et me saaksime viisade küsimust edasi arutada ja meie oleme öelnud, et on ju olemas teejuht, see on juba esitatud ning äh, poliitilised parteid vastavad, et see ei ole elujõuline, seda ei saa täita. ma arvan, et maailmale tuleb saata signaal ei tu-, ei tohiks saata signaali, et Bosnia-Hertsegoviinas ei ole turvaline, sest see ei ole tõsi. kuritegevust ei ole seal rohkem kui paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides ja etniliste rühmade vahel ei ole viimasel ajal olnud vägivalda, kuid samas on siiski kasulik hoida seal kasulik on ÜRO kohalolek, sest see näitab, et me oleme sellest regioonist ja sellest äh, riigist huvitatud, kuid ei tohiks väita, et seal ei ole turvaline, sest see ei ole tõsi. aitäh, ma arvan, et äh, et äh, see debatt, mida me oleme praegu pidanud, näitab meile nagunii selgelt, et see riik ja see regioon on meile tähtsad. kui Bosnia-Hertsegoviina peaks peaks nii-öelda õigelt teelt kõrvale kalduma, siis see mõjutab ka kõiki teisi meie projekte. ja me teame, et Daytoni mõte oli lõpetada sõda, kuid nüüd me peame seda vaatama uuesti, muidu saab temast takistus Bosnia-Hertsegoviina arengule ning eh, samas tuleks sellist väidet eh, vaadelda ettevaatlikult, sest me teame ka, et Bosnia-Hertsegoviina ei ole täitnud kõiki ähm, stabiilsuse tingimusi ja me ei sooviks omaenda tööd õõnestada. seetõttu teen ma ettepaneku härra Kuganile ja proua Pakile koos härra Albertiniga kirjutada kiri, kus on välja toodud meie debati kõige tähtsamad punktid ja tähelepanekud ning see kiri saadetaks siis proua Ashtonile ja härra Füülele ja nemad saaksid siis kokku leppida, milline on edasise töö lähtealus ma eeldan, et te olete ettepanekuga nõus. suur aitäh teile. me võime nüüd selle päevakorrapunkti lõpetada ja minna kuuenda punkti juurde ning sõna anda härra Lambsdorffile. aitäh. see on esimene kord, kus me selle raporti koostame seitsmendas parlamendis. meie komisjon saatis ÜRO-sse oma töörühma koos äh, arengukoostöö inimõiguste eelarvekomisjoni liikmete delegatsioonidega ja teeme koostööd äh, selles küsimuses ka nõukoguga. tehniliselt võttes on tegemist soovitusega nõukogule Euroopa Liidu äh, prioriteetide kohta kuuekümne viiendal Peaassamblee istungjärgul. töö sai alguse juba eelmisel aastal ning võin öelda, et meie töörühma on samuti kutsutud osalema nõukogu töörühmas tutvustama järeldusi, millele me oleme jõudnud. muudatusettepanekute tähtaeg on homme õhtul kell kaheksateist, kui te vaatate soovitust täpsemalt, siis äh, see koosneb äh, kuuest osast. esimene on natukene põhjalikum ja spetsiifilisem, äh, Lissaboni lepingu jõustumise järel on selliseid üksikasju tarvis ja see puudutab nii ÜRO-d kui ka ülemaailmset juhtimist, rahu ja julgeolekut, kliimamuutusi, inimõigusi. Need on need erinevad teemad. kõigepealt Euroopa Liidu roll ÜRO-s. siin vaadatakse kõigepealt seda, kuidas Euroopa Liit on esindatud ÜRO-s. ja nüüd, kus meil enam ei ole roteeruvat eesistujat Lissaboni lepingu jõustumise järel, viib koordineerimist läbi nõukogu äh, alaline eesistuja nii et ähm, vaatame loomulikult äh, nõukogu poole, et kui nad ehitavad üles Euroopa välisteenistust, siis äh, arvestatakse ka sellega, mis toimub äh, ÜRO-s. tahame tagada paremat järjekindlust Euroopa Liidu tegevuses ÜRO-s. mitmeid asju on ÜRO-s toimumas sel aastal, vaadatakse läbi aastatuhande arengueesmärke, turbelebade leviku tõkestamise leping, rahu konsolideerimine, tegemist on protsessidega, mis eh, jätkuvad veel mitme aasta jooksul, aga ettevalmistav eh, töö saab alguse juba praegu ka G kahekümne tööga on tarvis selget seost. kutsume üles liikmesriike nüüd, kus äh, Lissaboni leping on jõustunud, välja kujundama selged äh, seisukohad ka seoses äh, julgeoleku nõukoguga, on mitmeid küsimusi, milles Euroopa Liit on lõhestunud. ka soolise võrdõiguslikkuse küsimustes on äh, tekkinud uus struktuur ja seda tuleks äh, nõuete kohaselt ära kasutada. rahu ja stabiilsus, siin oleks tarvis äh, samuti parandada Euroopa Liidu tegevust ÜRO-s on olemas juba mitmeid käimasolevaid äh, tegevusi. ka liikmesriigid peaksid olema nendesse tihedamalt äh, kaasatud. on olemas ka Peace Building Commission, see on äh, positiivne areng, mis vajab tugevdamist. järgmine teemade osa puudutab arengut ja arengukoostöö komisjoni liikmed on äh, viimaste aastate jooksul teinud omalt poolt äh, väga tõhusa panuse ja tahaksin neid tänada selle eest, eriti näiteks seoses äh, aastatuhande arengueesmärkide läbivaatamise konverentsiga, kõik kolleegid olid seal ÜRO-s kohal. Neid küsimusi me arutasime sügisel ja püüdsime välja selgitada enda jaoks, missugune on kõige olulisem aastatuhande arengueesmärk Mm, üsna selge oli, et äh, MDG viis äh, ema tervis on väga oluline ja see peab olema üheks prioriteediks. see on ka raportis välja toodud, järgmine teematering on inimõigused, meil on olemas loomulikult inimõiguste allkomisjon, kes teeb meiega tihedat koostööd ÜRO-s on olemas inimõiguste volinik, on olemas Inimõiguste Nõukogu Genfis, nende kahevahelises koostöös on mõningaid probleeme ja peame aitama parandada seda koostööd. ning mis äh, puudutab Euroopa Liidu poliitikat surmanuhtluse kaotamiseks, siis see on samuti valdkond, kus peame tööd jätkama. ning tahaksime näha ka naiste rolli parandamist, eriti inimõiguste kontekstis. Nendele kolleegidele, kes võib-olla ei ole sellest teadlikud, äh, Euroopa Liidu eriesindaja Tiis diskrimineerimise küsimustes on Margot Wallström, me omalt poolt avaldasime talle toetust, tegemist on suurepärase kandidaadiga ja meil on väga hea meel näha, et Ben Ki-moon on ka tema määranud eriesindajaks. viimane osa, kliimamuutused, loomulikult äh, siin äh, hinge kinni pidades ootame Mehhiko konverentsi detsembris. tahaksin tänada Jo Lainenit keskkonnakomisjonist, tema on teinud ettepaneku, et võiksime arutada selliste konverentside edu võimalikkuse üle loomulikult arutelud äh, võivad toimuda ÜRO raames, aga kui vaadata seda, mis äh, toimus äh, Kopenhaagenis ja kogu logistikat, siis mm, oleme kõik ilmselt ühel meelel, et tulemused olid kaugel rahuldavast. Need on ka asjad, mida me peame tulevaste sammudega seoses omavahel arutama nii et need on teemad, äh, mida meie soovitused puudutavad, äh, muudatuste tähtaeg on homme kell kaheksateist, hea meelega vastan küsimustele. proua Munjes. tänan. tahaksin tänada härra Lambsdorfi tehtud töö eest. ma olin samuti delegatsiooni liige, kes New Yorgis käis, mis puudutab külastusel, mis puudutas kuuekümne viiendat ÜRO mm, istungjärku. väga palju on selliseid teemasid, mis äh, istungjärgu pädevuses on ning äh, see on härra Larmsdorfi töös väga ilusti välja toodud. ta tegi ka väga head koostööd kõigi fraktsioonide esindajatega. ta võttis arvesse ka kommentaarid, mis esitati ettevalmistavatel koosolekutel, kuid mina esitan siiski omalt poolt mõningad muudatusettepanekud. näiteks eh, konkreetne eh, viide Euroopa Liidu olulisele rollile, Lissaboni leppe oluline roll ja samuti ka meie eh, kogemused kliimamuutuste konverentsilt Kopenhaagenis. sooviksin ühtlasi täpsustada meie kompromissi milleeniumi eesmärkidega, meie, vabandust, meie e, kohustusi seotud, mis on seotud milleeniumi eesmärkidega. tegu on globaalse paketiga, neid ei saa teineteisest eraldada, kuigi mõnes osas on pisut kiiremini edasi e, liigutud. mis puudutab institutsionaalset ülesehitustööd, siis tuleb rõhutada e, inimõiguste osas olulist tehtavat tööd ÜRO-s ja samuti tuleb arvesse võtta ka institutsioonilisi muutusi ÜRO-s. samuti tuleb rääkida ka soolise võrdõiguslikkuse tasakaalustatuse küsimust ning sooviksin rõhutada ka Euroopa Liidu olulist rolli eh, kolmteist kahekümne viie kümnenda aastapäeva puhul ja see oleks siis minu poolt kõik, minu meelest soovitused on väga konkreetsed ning see võtab arvesse ka erinevate poliitiliste fraktsioonide poolt esitatavaid arvamusi. Thank you very much, <clears throat> Mr Milan Mon. härra Milan Mon, palun. sooviksin samuti tänada härra Lambsdorfi välja pakutud teksti eest, tegu on väga tasakaaluka konkreetse tekstiga. peale selle on mul väga hea meel selle üle, et äh, tekst oli kättesaadav juba alates kaheksandast veebruarist. mul on samuti omalt poolt teha mõningad ettepanekud minult poolt, mina omalt poolt esitan mõningad lühikesed muudatusettepanekud, mis teksti sisu ei muuda ma olen neist härra Lansdorfiga juba rääkinud. oleme rääkinud sellest lõigust B, sellest, mis on kirjas lõigus B, rahu, julgeolek ja inimõigused. see on selline detail, mis aitab lihtsustada tekstist arusaamist. samuti räägin rahvusvahelise leppe sõlmimist terrorismivastaseks võitluseks, kuigi üldiselt ma olen väga rahul sellega, mida siin äh, on äh, selle kohta öeldud. ja samuti tahaksin esitada muudatusettepaneku inimõiguste kohta, et äh, tugevdada seda teksti selles osas, nii et see oleks minu poolt kõik, tahaksin tänada härra Larms, Lambsdorfi ja samuti tema tasakaalustatud lähenemist erinevate arvamuste lisamisel teksti. Well, thank you very much. suur tänu, proua Lohpiler. Danke, Herr Vorsitzender. Auch ich möchte mich dem Dank und den aitäh. ka mina ühinen tänuga härra Lambsdorffile, tegemist on väga hea raportiga, aga ma pakuksin välja ühe lisandusse tekstis selles osas, mis puudutab inimõigusi siin on öeldud, et varasemalt ja ka praegu Euroopa Liit äh, teeb palju surmanuhtluse kaotamiseks. ma arvan, et äh, teatud määral selle tulemusel on surmatluse kasutamine vähenenud. me peaksime mm, keskenduma inimõiguste rikkumistele samuti ja sealhulgas äh, mainima piinamist. see mõjutab inimväärikust äh, ja isiku puutumatust. tegemist on veel ühe valdkonnaga, kus Euroopa Liit peaks midagi ära tegema, tagamaks, et äh, isikute inimõigused on korralikult kaitstud. nii et minu ettepanek on, et raportöör võtaks sisse ühe idee nimelt, et Euroopa Liit eh, enne peaassambleed inimõiguste nõukogus eh, toetaks ka võitluste piinamise vastu. Manfred Brünned on eh, eriraportöör sellel teemal ja tema viieaastane mandaat on lõppemas. Euroopa Liit peaks saatma välja signaali, et me oleme jälginud äh, tema tööd ja et see on ka üks Euroopa Liidu prioriteete. härra Mauro. suur tänu. toetan täielikult äh, härra Lambsdorfi teksti, see on äh, üldiselt väga hea, aga mul on üks muudatusettepanek kustutada üks asi. see on seotud punktiga E või see osa soovitustest, mulle see puudutab Euroopa Liidu kohta ÜRO Euro Julgeolekunõukogus, me ütleme, et see on äh, pikaajaline äh, eesmärk. see kõlab minule sama hästi kui mitte kunagi. ja siin on öeldud, et äh, juhul, kui see ei mõjuta Euroopa Liidu liikmesriikide mõju, kui Euroopa Liit soovib kohta seal, siis eh, mida tähendab see, et eh, Euroopa Liidu liikmesriikidel peaks endiselt alles oma mõju? Eh, nii et ma sooviksin, et see punkt kustutataks. härra Lamstor, aitäh kõikidele kolleegidele tänusõnade eest ja muudatusettepanekute eest ma olen kindel, et eh, mõnedes punktides eh, me suudame kokkuleppele jõuda, nagu proua Lohmeler ütles. kindlasti me leiame kompromissi. härra Mauro poolt öeldu on oluline, et eh, Euroopa Liidul oleks seisukoht Julgeolekunõukogu koha suhtes kui me räägime ÜRO reformimisest, siis äh, me ei saa täielikult ignoreerida seda, mis moodustab äh, ÜRO tuumiku. Need kolleegid, äh, kes olid minuga ka eelmises parlamendi koosseisus, teavad, et me tegelesime sellega tunduvalt üksikasjalikumalt ja viisime läbi üsna vastuolulisi vaidlusi, sest me peame ju enda jaoks välja mõtlema, missugust mudelit me tahame, kuidas julgeolekunõukogu peaks olema formeeritud. siin me oleme aga astunud teadliku sammu alates Lissaboni lepingu jõustumisest, see on eh, üleskutse kõrgele esindajale ja liikmesriikidele võtta teemat tõsiselt ja jõuda mingile ühile, ühisele seisukohale ja selle üle saab Peaassambleel hääletada. ma arvan, et ei ole õige, kui parlament selle koht, teema kohta üldse mitte midagi ei ütle. me kutsume üle liik-, üles liikmesriike teemaga tõsiselt tegelema ja töötama välja ühise seisukoha. ja ma tõesti loodan, et enamik kolleege toetavad seda ideed. aga muidu, veel kord äh, suur tänu kõikidele kommentaaride eest ja ma usun, et ähm, me suudame konsensuse alusel selle raporti vastu võtta. jällegi, muudatusettepanekute tähtaeg homme kell kaheksateist. Läheme edasi. proua Lohpilleri raport rahastamisvahendi loomine koostööks tööstusriikidega. proua Lohpiller, teil on sõna. aitäh härra juhataja. kuna me arutasime ICI pluss eelnõu eelmisel korral, pärast seda on toimunud komisjoniga kohtumine, kus me seda üksikasjalikult äh, lahkasime ja äh, siis toimus kohtumine veel ka Ahvetivari raportööridega. enamikus küsimustes, mida me arutasime, äh, jõudsime kokkuleppele uues sõnastuses või siis leppisime kokku mõnede punktide väljavõtmises. selle tulemusel ongi tehtud kaheksa muudatusettepanekut, ähm, mis põhimõtteliselt on minult kui raporti koostajalt ja need näitavad konsensust, mis me oleme saavutanud. kirjalikke muudatusettepanekuid rohkem me ei ole saanud aga lühidalt puudutaksin praegu neid tehtud ettepanekuid. muudatusettepanek kakskümmend me lihtsalt lisasime siia üks akti õigusliku aluse, muudatusettepanek kakskümmend kaks, tõstatasime instrumendi uue nime küsimuse, seda arutasime. tahaksime ka rõhutada, et äh, nimi ei ole kõige olulisem aga siiski on see soovitatav seda muuta, sellepärast et see määrus hõlmaks laiemat baasi. me soovime seda nimetada äh, Lähis-Ida, Aasia, Ameerikate ja Lõuna-Aafrika riikidega koostöö instrumendiks äh,. Inter-, interraportöör ei ole nõus selle nimega, pean selle ära märkima siiski äh, muudatusettepanek kakskümmend kolm, siin oli üks tehniline viga. siin on öeldud, et uus määrus peaks toetuma eh, majanduskoostööd, selle asemel, et öelda sotsiaalmajanduslikku koostööd ja lisasime koostöö ka kultuuri ja mm, teaduse valdkonnas. samuti on oluline öelda, nagu muudatusettepanekus on näidatud, et äh, me teeksime selget vahet äh, DCI vahel ja ODA finantseerimisel, äh, mis peaks hõlmama koostööd finantshuvides, mis ei lange ODA alla. muudatusettepanek kakskümmend neli, esialgses versioonis me ütleme, et toimub koostöö partneritega, kes jagavad sarnaseid äh, poliitilisi, majanduslikke ja institutsionaalseid struktuure ja väärtusi. kui me aga vaatame selgelt seda riikide rühma, kes langevad selle kokkuleppe alla, siis me peame ütlema, et siiski teatud juhtudel meil ei ole sarnaseid struktuure poliitilises valdkonnas äh, ja mõnikord me ei edenda ka sarnaseid väärtusi näiteks inimõiguste vallas leppisime kokku komisjoniga, et selleks, et olukorda paremini kirjeldada, võiksime öelda, et koostöö peaks olema suunatud partnerriikide kaasamisele eh, järgmiste eesmärkide saavutamiseks. konfliktide leevendamine ja dialoogi suurendamine, eh, leppimise suurendamine, sarnaste eh, poliitilist et äh, majanduslike institutsionaalsete struktuuride ja väärtuste jagamine ja edendamine ja äh, oluliste äh, kahepoolsete partnerite ja huvigruppidega suhtlemise suurendamine mitmepoolsetel foorumitel. Inta arvamus on siin samuti oluline. koostööl on ka teatud tingimused muudatusettepanek kakskümmend viis, siin me lisasime teksti, et äh, õigusaktil peaks olema laiendatud valdkond, lisasime ka kultuurivaldkonna, aga ütlesime ka seda, et äh, rõhuasetus peaks olema tegevustel, mis on suunatud kliimamuutuste vältimisele äh,, ja keskkonnasõbraliku ja sotsiaalselt jätkusuutliku ja puhta tehnoloogia arendamisele muudatusettepanekus kakskümmend kuus, kus me ütleme kahepoolse kaubanduse, investeerimisvoogude ja majanduspartnerluse stimuleerimine, siia me lisasime veel sõnad e, erilise rõhuasetusega väikestele ja keskmistele ettevõtetele. muudatusettepanek kakskümmend seitse siin me oleme mm, samuti lisanud teksti ja kirjeldanud äh, täpsemalt äh, koostööprojekte ja lisanud siia mm, valdkonnad nagu teadusuuringud, äh, tehnoloogia, sport ja kultuur, taastuvenergia, transport, keskkonnaküsimused ning siis veel juriidilised ja inimõigused. ning siis veel oleme öelnud, et kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist eelarve äh, juba viitab kokkulepitud projektidele ja me oleme selles kokku leppinud, aga see rõhutab ka seda, et kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast edasi peame seda uuesti arutama ja leidma võib-olla vajadusel mingeid uusi lahendusi. siin on meil äh, lahkarvamus äh, variraportöör härra Kalaga Ahvetist, sest äh, meie toetame seisukohta, et rahastamine, rahastamist ei tohiks võtta üle DCI instrumentidest. ettepanek on, et mm, ahvet püüaks Lady Ashtoniga äh, lähitulevikus arutada äh, seda uut instrumenti, mis loeb, loob aluse ka edasistele välispoliitika äh, vahenditele peaksime arutama selle üle, kuidas see vahend peaks välja nägema pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastat nii sisuliselt kui ka eelarve koha pealt. aitäh, ma olen kindel, et äh, konsultatsioonid saavad olema viljakad äh, mõlemalt poolt. härra Kaala, palun. suur tänu. rahvapartei poolt tahaksin äh, tänada kolleegi äh, väga konstruktiivse koostöö eest, sest äh, meie vahel toimunud kohtumised olid väga konstruktiivsed. Mm, kolleeg just hetk tagasi mainis, et üks koht siiski oli, kus me jäime lahkarvamusele, see puudutas lisarahastamist uutele ülesannetele, aga me oleme veendunud, et kui ülesandeid kantakse ühe vahendi alt teise alla, siis peab toimuma samas ka öö, rahade ülekandmine ühe vahendi alt teise alla. ja seepärast muudatusettepanekus kakskümmend kaheksa me ei ole raportööriga ühel meelel, muus osas aga nõustume. ja kui võib-olla komisjon võiks äh, täiskogus teha avalduse ka komitee menetluse kohta, siis võib-olla on võimalik äh, mõned muudatusettepanekud äh, tagasi võtta ja me oleme täiesti valmis selle heaks kiitma. härra Pantseri aitäh! mina omalt poolt pean ütlema, et äh, tahaksin tänada sotsiaaldemokraatide poolt raportööri tehtud töö eest ning arutelu, mis toimus, oli tulemuste ja ka raportööri suhtumise seisukohast vägagi positiivne. Mm, me oleme nõus praktiliselt kõikide asjadega, mida raportöör mainis aitäh, äh, DJ Relax esindaja, kas on siin kohal? jah. aitäh. Äh, komisjoni poolt tahaksin samuti tänada raportööri tehtud töö eest, väga viljakas dialoog toimus ja peab ütlema, et enamik muudatusettepanekuid on komisjonile vastuvõetavad. loomulikult komisjon peab neid veel arutama, aga põhimõttelisi probleeme ei tohiks olla. üks küsimus oli seotud rahastamisega, ma kordan üle, et kui me eesmärgis jõuame kokkuleppele, siis peame leidma ka lahenduse. me leiame, et selle küsimusega peaks tegelema iga-aastaste eelarvemenetluste kaudu ja eh, eraldised tuleks otsustada selles raamistikus. et rahastamise alust ei panda õigusakti. mis puudutab eh, muudatusettepanekuid eh, delegeeritud õigusaktide kohta, siis ilmselt poliitilised läbirääkimised jätkuvad järgmistel nädalatel ja peame leidma lahenduse. ITSEI puhul on äh, oluline, et me saaksime selle vahendi nii kiiresti kui võimalik. Äh, rakendus peab jätkuma juba kahe tuhande kümnenda aasta eelarve raames. tarvis on alustada teatud äh, ettevalmistavate tegevustega ja jätkata teatud tegevusi, seepärast äh, meie jaoks on oluline, et me sel teemal kiiresti kokkuleppele jõuaksime, aitäh! suur tänu ähm,, proua Lohpiiler! aitäh äh, kõikidele konstruktiivse koostöö eest, mul ei olegi midagi palju lisada. ärge nüüd äh, midagi ära rikkuge. pärast äh, hääletamist ahvetist, lihtsalt peame siis vaatama, mida otsustab Inta omalt poolt. suur tänu, nüüd on aeg minna edasi järgmise teema juurde, härra Kovali raport. tema on olnud Ukraina valimiste vaatlemise delegatsiooni juht. härra Koval, palun. Yes, Mr Koval, please. Dziękuję bardzo. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, Kierowały... Suur tänu, härra esimees. Euroopa Parlamendi jälgimismissioon eh, oli kohal mõlemas valimisvoorus Ukrainas ning mõlema vooru ajal külastasime mitmeid hääletuspunkte eh, Kiievis, Lvivis ja Donetskis. detailinformatsioon meie, meie nä-, poolt nähtu kohta on, raportit on võimalik lugeda eh, rahvusvahelise jälgimismissiooni leheküljel. üldiselt on valimisi hinnatud positiivselt. ma arvan, et üldkokkuvõte võiks olla positiivne, eriti äh, võrreldes eh, sellega, mis on toimunud valimistel teistes postkommunistlikes riikides. võttes arvesse, et vahepeal on toimunud eh, vabad ja demokraatlikud parlamendivalimised, siis võib öelda, et Ukraina on üks väheseid eh, riike, kus toimuvad hästi organiseeritud valimised, hästi organiseeritud valimiskampaaniad. ma arvan, et see tuleks välja öelda eriti võttes arvesse, et, et äh, Ukrainas on, äh, on valimis, vabade valimiste traditsioon alles üsnagi uus, ma arvan, et ei tohiks muidugi vajakajäämistest kõrvale vaadata. ma arvan, et äh, põhiline probleem on äh, poliitilise elu finantseerimine Ukrainas, eriti poliitiliste parteide ja valimisprotsessi finantseerimine. arvan, et äh, peaksime rõhutama oma töödokumentides, et heade valimistavade äh, ülevalhoidmine on selle juures on väga oluline finantseerimisküsimuste lahendamine ilma selleta ei ole loota, et äh, tulevased valimised Ukrainas osutuvad edukaks. peaksime pöörama tähelepanu ka väiksematele küsimustele, mis äh, äh, avalikkuse seas rahutust tekitasid see puudutas eh, valimisprotsessi toimumist. valimiskampaania läbiviimine ei mõjutanud otseselt eh, ei mõjutanud otseselt valimiste eh, tulemusi, kuid samas see mõjutas siiski to-, toimu-, mõjutas siiski valimiste atmosfääri, atmosfääri. Eh, suur osalus tuleks samuti esile tõsta ning eh, väga paljud, eh, väga paljud valimisvaatlejad ei rõhutanud seda, kuid samas see on siiski oluline võrreldes näiteks sellega, mis toimub Euroopa Liidus valimistel. see näitab, et ukrainlased usuvad sellesse protsessi, sest nad ju osalevad valimistel. ja loomulikult see puudutab ka võimu sujuvat üleandmist, see äh, tähendab äh, seda, et äh, olukord Ukrainas muutub sujuvamalt kui teistes liikmes, teistes endistes Nõukogude Liidu liikmesriikides. Neil on igatahes selged kõrged eesmärgid ja kohustused, kuid ma arvan, et peaks siiski rõhutama äh, et äh, meie jaoks on väga oluline see, et Ukraina valimistel oli suur osalus, äh, valimised toimusid demokraatlikult, see näitab, et Ukraina on Euroopa riik ning me saaksime neile ukse lahti jätta, kui nad jätavad ähm, tule, kui nad äh, tingimusi täidavad, muidugi seda mitte lähitulevikus, kuid ma arvan, et võib näidata üles usaldust selle osas, kuidas selles osas, kuidas valimised toimusid, see, ta peaks peegeldama ka läbirääkimistel Ukrainaga. see peaks olema reaktsioon mitte ainult kodanike poolt tehtavale, vaid see peaks olema ka reaktsioon sellele, et Ukrainas saab üha enam kodanikuühiskond ja see peaks tähendama, et peaks olema võimalik tihedam koostöö Ukraina ja Euroopa Liidu vahel meie peaksime esimese märgina eh, lihtsustama eh, viisad, eh, viisade süsteemi. ning rääkides veel koh-, kui rääkides veel kodanike vabast liikumisest, siis see on meie jaoks väga oluline küsimus. see peaks tähendama meie jaoks siiski seda, et Ukra-, me peaksime lihtsast, lihtsustama viisarežiimi ja tulevikus võib-olla viisad ära kaotama. sellest peaks kahtlemata tulevikus rääkima, igatahes kontaktid äh, Euroopa Liidu ja Ukraina vahel on väga olulised, peaksime neid tihendama, see on meie jaoks väga tähtis. tahaksin lõpuks lõhuta, rõhutada ka, kui oluline on koostöö erinevate jälgimismissioonide vahel Euroopa Parlament on ainus institutsioon, mis eh, aktiivselt osaleb OSCE missioonil. peaksime samuti rõhustama, rõhutama eh, OSCE eh, agentuuri tööd, kelle ülevaade valimisprotsessist on väga oluline ja ODI tegevus tulevikus äh, aitab teha adekvaatseid järeldusi valimisprotsessisse ja pöörab tähelepanu erinevatele aspektidele, see puudutab näiteks ka meedia aspekti. peaksime tänama äh, saadikut Kadživini ning samuti ka missiooni esimeest, kes tegi kõik väga sel-, kõik selleks, et meie järeldused öö, äh, oleks adekvaatsed ja et nad saaks kajastust ka Ukrainas. ma arvan, et me peaksime e, peaksime koostööd tegema NATO, OSCE, Euroopa Parlamendi ja teiste missioonidega tehnilise koostöö läbiviimiseks tulevastel e, jälgimismissioonidel. ma ei soovinud teha tihedamat koostööd äh, iseseisvate riikide ühenduse esindajatega. ma arvan, et äh, eelkõige peaksime keskenduma koostööle nelja Euroopa institutsiooniga, see ei tähenda seda, et me peaksime tulevikus iseseisvate riikide ühendust väl-, täielikult vältima. üldiselt äh, ilma kõrgete standarditega, standarditega ei ole koostöö võimalik, tahaksin tänada oma koostöötajaid ja ma arvan, et me kõik sooviksime teha selleks, et meie missioon äh, oleks äh, positiivsete tulemustega ning et me äh, suudame, suudame oma missioonil tehtud töö edukalt kokku võtta. Hvala lepa, gospod <clears throat> predsedujoči. Ehm, strinjam se s tem, kar je povedal. Aitäh, härra esimees, ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles härra Koval, delegatsiooni esimees meie vaatlusmissiooni kohta. parlamendi jaoks on väga oluline neid valimisi jälgida ja teha seda nii intensiivselt. Ukraina valimised olid meile tähtsad, mõlemad voorud olid tähtsad ja nende vaatlemine samuti. enne teise vooru algust äh, võis täheldada polariseerumist äh, ja eriti selle tõttu, et äh, õigusakte muudeti enne teist vooru, kuid valimispäeval valimispäeval võis siiski täheldada, et Ukraina valimisstandardid on oluliselt paranenud. ja ma olen väga rahul sellega, et meie vaatlustulemused ja ODR-i omad on väga sarnased. ning ma olen nõus väitega, et ODR mängis samuti väga läbipaistvat rolli. muuhulgas sellega, et nad soovitasid kasutada või edendasid väga äh, ühesuguste standardite kasutamist Äh, Ukraina valimised kulgesid edukalt, kuid see ei tähenda, et me tulevikus ei peaks äh, Ukrainal silma peal ähm, äh, hoidma, loomulikult peame me ka edaspidi jälgima seda, mis seal toimub. suur aitäh, ma arvan, et kõik on veendunud, et Ukraina on väga tähtis riik ning see, mis Ukrainas toimub, mõjutab meid kas otseselt või vähemalt kaudselt ning seetõttu tuleb loomulikult ka tulevikus jälgida, mis Ukrainas toimub seetõttu jäägem lootma, et Ukrainas lõppenud presidendivalimised toovad Ukrainale rohkem stabiilsust ning et teatud küsimused nüüd seal edukalt, edukamalt lahenevad kui enne. Need märkused, mis te olete teinud, on kõik asjakohased. härra Koval, kas te soovite lõpetuseks veel kord sõna, palun? aitäh teile. kaks küsimust, mida tahaksin veel puudutada, kuid unustasin. kõigepealt tahan tänada kõiki esindajaid ja parlamendiliikmeid erinevatest poliitilistest fraktsioonidest, kellega olen saanud teha suurepärast poliitilist koostööd, suurepärast koostööd. homme toimub meil ka Ahveti ning Euroopa Liidu Ukraina delegatsiooni organiseeritav seminar, kutsun teid kõiki sinna, sest seal on teil võimalik kuulata, mida arvavad lugupeetud eksperdid Ukraina kohta ning mida arvavad erinevate poliitiliste fraktsioonide esindajad. ja seal me räägime loomulikult ka uuesti vaat-, valimiste vaatluse missioonist. ning neljapäeval kinnitatakse Viktor Janukovitš ka ametisse ning meie oleme samuti kohal, kui see toimub. suur aitäh, ma juhin äh, siis uuesti kolleegide tähelepanu sellele, et homme tõepoolest toimub Ukraina teemaline seminar. see algab kell kümme ja lõpeb kell üks ning seal käsitletakse Ukraina teemat palju põhjalikumalt. nüüd läheme ka viimase hommikupoolse äh, päevakorrapunkti juurde ning selleks on makromajanduslik äh, finantsabi Ukrainale arvamuse koostaja Richard Antonile Kutko ning talle annangi sõna, palun. He was not seated, he has to sit <laughs> uh, thank you, Mr Chairman. suur aitäh, härra esimees ähm,. mina usun, et äh, Ahvet peaks äh, toetama makromajanduslikku finantsabi andmist Ukrainale, võttes arvesse seda, kui rasked on äh, üleilmse majanduskriisi tulemused või mõjud olnud Ukrainale ning kui kõvasti on seetõttu kahe tuhande üheksanda aasta skp seal kahanenud. enne on siis ette pandud viis, viis miljonit, meie aga pakume viiskümmend miljonit eurot äh, pikaajalise laenuna. ennekõike Äh, siis selleks, et Ukraina suudaks äh, teenindada võetud välislaene ning äh, seda protsessi jälgib Rahvusvaheline Valuutafond. lisaks pakume me sada kümme miljonit eurot vastavalt nõukogu otsusele aastast kaks tuhat kaks ähm, kuid mina olen siis teinud ka kaheksa parandusettepanekut ja nende eesmärgiks on järgmised asjaolud. kõigepealt äh, tugevdada sidusust Euroopa Liidu teiste välistegevustega. komisjon on leppinud kokku nii Ukraina kui Rahvusvahelise Valuutafondiga tingimustes, millistele Ukrainale abi antakse kuid igasugune abi, mida Euroopa Liidu eelarvest välja makstakse, eh, peab eh, olema kooskõlas Euroopa Liidu eh, prioriteetidega, ehm, mis on ette nähtud suhetes selle riigiga ja seetõttu panen ette eelnõud parandada selliselt, et seal oleks öeldud vastavalt Euroopa Liidu Ukraina assotsiatsiooni agendale, milles lepiti kokku novembris kaks tuhat üheksa ja selle kohta käivad mu parandusettepanekud üks, kolm, viis ja kuus. minu teine eesmärk on äh, suurendada Euroopa Liidu mõjuvõimu, mille abil saaksime ähm, alustada või, või ähm, õhutada Ukrainat alustama strukturaalseid äh, reforme ning see on seotud Euroopa Liidu Ukraina suhetega, sealhulgas äh, poliitiline assotsieerumine, majandusintegratsioon Euroopa Liitu ja lisaks sellele äh, et säärast positiivset tingimuslikkust veelgi rõhutada, arvan ma, et sissejuhatuses tuleks tuua ära selge ajakava nende tingimuste täitmiseks ning tingimused tuleks täita enne toetuse, enne selle laenu väljamaksmist ning selle kohta käivad minu parandusettepanekud kuus ja seitse ma tahaksin rõhutada ka siin, kui on, on äh, tingimust, mis puudutab äh, konsensust Ukraina poliitilise äh, eliidiga reformide läbiviimiseks ning sellest räägin ma muudatusettepanekus number kaks. ja neljandaks ja viimaseks pean ma oluliselt äh,, oluliseks, et Euroopa Parlamenti tuleb teavitada äh, kogu rakendusprotsessi käigus kõigest, mida tehakse. ja seda ka sellepärast, et see õigusakt võetakse vastu kaasotsustusmenetluses ning selle kohta käivad minu parandusettepanekud neli ja kaheksa. veel mõned märkused võttes arvesse, et me hääletame kuueteistkümnendal märtsil, tahaksin teile meenutada, et äh, me peame oma töö väga kiiresti lõpule viima, sest äh, muudatusettepanekute esitamise äh, tähtaeg on esimene märts ning Inte hääletab kuueteistkümnendal märtsil. lugupeetud kolleegid, jään ootama, mida te arvate, teie kommentaare ning teen teiega igakülgset koostööd nii selles punktis kui kõigis järgnevates, suur aitäh! suur tänu! tundub, et äh, kas me räägime liialt pikalt või liialt lühidalt. täna me räägime liialt lühidalt, sest äh, komisjoni liikmeid ei ole siin ja nad ei saa sellest raportist rääkida. ma arvan, et te teate, et meievaheline suhtlemine kindlasti jätkub ühel või teisel viisil. kas on kolleege, kes soovivad sõna võtta? ei ole siis suur tänu teile kõigile ja siis ma rõhutaksin veel kord, et meie raportöör on öelnud, et tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks on esimene märts kell kaheksateist null null ja hääletus toimub kuueteistkümnendal märtsil. nüüd täna pärastlõunal me alustame kell viisteist null null ja toimub avalik kuulamine teemal Vahemere liit, hinnang ja väljavaated ning hääletus peaks algama enam-vähem äh, veerand viis. nii et eks te ise otsustate, kuidas te kohale tulete